peame minema edasi vaba mikrofoni vooruga, üks kõneleja on ennast üles andnud ja äh, kolleeg Bushoi, palun, saab sõna. Äh, suur tänu, tegemist on väga olulise teemaga ja ma oleks võib-olla pidanud valima parima, parema aja äh, päeva, äh, nädala jooksul, et meil oleks rohkem publikut Ehm, kodumajapidamise laenu võtmine on väga oluline otsus ja meil on vaja leida lahendused sellega seonduvatele probleemidele. meil on vaja selgeid reegleid tulevikuks selles osas, mis puudutab tarbijate kaitset eriti lähtudes sellest, et läbirääkimiste ähm, äh, võimekus äh, kodumajapidamiste arvelt võrreldes pangaga on palju väiksemad. me ei tohi siin langeda populismi, me ei tohi kuidagi tasakaalustada panga, äh, pangandusvaldkonda, mis, millel on niigi palju probleeme, meil on vaja konkreetseid ja proportsionaalseid lahendusi, ma olen nõus volinikuga lahendused peavad olema tasakaalustatud ja me peame vaatama, millised need lahendused võiksid olla näiteks üheks selleks võiks olla ka öö, teatud äh, lahendused, nagu meil näiteks Rumaanias on. suur tänu teile. ja nüüd äh, lõpetuseks äh, saab meie külaline sõna. nimelt volinik Hill, olge lahke suur tänu teile, juhataja, suur aitäh, nii nagu kolleegid ütlesid, tegemist on olnud lühikese debatiga ja seda ajal, mil liikmeid ei ole väga palju kohal. ja kahetsusväärne on see minu arust, sellepärast et tegemist on väga tähtsa teemaga. ma arvan, et mis puudutab mõningaid teemasid, mis nüüd sellest debatist on välja koorunud, ja ilmselt kõige olulisem alguspunkt on siin, mida saame meie teha selleks, et tarbijaid kaitsta tulevikus. osa sellest muidugi nii nagu mitmed kolleegid ka juba viitasid, on loomulikult hüpoteekide ja laenudirektiivi osa, eh, mis eh, ilmselt loob parema eh, raamistiku ja ka õiguskaitsevahenditele ligipääsu nende tarbijate puhul, kes võtavad välisvaluuta laenusid ning nende kulud kursimäära muutuse tõttu kasvavad hüppeliselt. aga veelgi Äh, olulisem, mida me saaksime teha selleks, et jaepangandus äh, ja äh, kaubandusteenuseid parandada inimeste jaoks kogu Euroopa Liidus. ma arvan tõesti, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, meil on vaja püüda parandada turu suurust niimoodi, et tarbijatel oleks võimalik teha parim valik olemasolevate toodete hulgast ja nii nagu härra Kelly ütles, kui te vaatate teatud finantstoodete hinnastamist erinevates liikmesriikides, siis eri riikides on need hinnad väga erinevad. ja üks äh, põhjus loomulikult on jae finantssektor, üks dokument ja protsessi algus, millega me oleme algust teinud, on toetada just äh, ühist turgu äh, jae finantsteenuste osas ja mõelda tuleks finantsteenustele mitte institutsionaalsest vaatenurgast, vaid tegelikult sellest perspektiivist, kus asuvad miljonid meie kaaskodanikud, kes reaalselt finantsteenuseid kasutavad. meil on oluline äh, siis jae äh, finantsteenuste jaoks äh, suuremat turgu luua, aga see on seotud ka sellega, et ühtne turg peab olema kapitali jaoks ja vaba kapitalivoog, nii nagu mitmed kolleegid on sellele ka viidanud ja see äh, minu arust rõhutab ka seda komisjoni võetud lähenemist praegu äh, välisvaluuta laenude puhul. nii nagu mitmed kolleegid on öelnud, on väga oluline see, et me saavutaksime tasakaalu. tasakaalu tarbijate huvide vahel ning selge on see, et liikmesriigid peavad võtma äh, meetmeid selleks, et tarbijate huvisid kaitsta, aga samal ajal, kui me tahame Äh, toetada kapitaliühisturgu, tahame seda tugevdada ja süvendada, siis me peame ka toetama ja hoidma ülal seda õiguslikku raamistikku, mis praegu toimib. ja me peame ka seisma selle eest, et liikmesriikide valitsused, kui nad võtavad ette samme selleks, et tarbijaid kaitsta ja õigesti teevad, siis äh, selles raamistikus nad ikkagi opereeriksid. ning äh, see on siis põhimõtteliselt Euroopa Komisjoni lähenemise taust ja komisjon on seda lähenemist mitmete liikmesriikidega koos püüdnud välja arendada. nüüd vastusena konkreetsele küsimusele, kui palju on liikmesriigid pidanud nõu komisjoniga enne meetmete võtmist, liikmesriigid ei ole kohustatud tegelikult enne äh, finantsteenuse alaste õigusaktide äh, vastuvõtmist äh, meil, meiega nõu pidama, Äh, Rumeenia ja Poola äh, on saatnud meile äh, omad seaduseelnõud selles osas, nii et meiega eelnevalt konserv-, konsulteerinud ja Horvaatia valitsusega käivad läbirääkimised. püüame leida tasakaalustatud lahendust nendele järelmitele. komisjon püüab tõkestada liikmesriike tarbijate kaitsel, see ei ole õige, absoluutselt, ja ma loodan, et ma olen olnud väga selgesõnaline siin, et tõesti, täiesti korrektne on valitsustel selliseid samme astuda, aga mitmed kolleegid mainisid ka siis eh, tagantjäreli, järelususe küsimus on väga oluline, ka proportsionaalsuse küsimus on väga tähtis ja olukord, kus eh, valitsus ei erista eh, tarbijaid oma õigusaktide alusel, on ka väga oluline ma loodan, et me leiame praktilised lahendused nendele probleemidele, mis äh, praegu on tekkinud. mind julgustab äh, see toetus, mis ma mitmetelt liikmetelt siin praegu sain selle lähenemise suhtes, mida komisjon on võtnud, mina olen isiklikult äh, sellesse töösse kaasatud, arutan seda ministritega, loodan, et me saame siin edasi minna selleks, et õiguskindlust ja selgust tagada finantsteenuste osas aga eelkõige just tarbijatele seda teha. mis puudutab konkreetselt Horvaatia juhtumit, siis äh, hindame äh, olukorda Horvaatias ja püüame vaadata, äh, kas need sammud, mida Horvaatia on astunud, on meie ühisturureeglite ja Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas. survestame siin ka edaspidi ning äh, loomulikult jälgime ka arutelusid teistes riikides, kus äh, teatud äh, välisvaluuta laenude alaseid tegevusi plaanitakse teha, lihtsalt selleks, et kontrollida, et nad oleksid Euroopa Liidu õigusandlusega kooskõlas. aga tegemist on tähtsa teemaga ning hoiame selle fookuses, võtame vajalikke samme selleks, et tarbijad oleksid kaitstud aga et meil oleks ka ühtne raamistik, et me toetame õigusriigi põhimõtteid, et ettevõtted saavad kindlusega investeerida, sest kui me tahame majanduskasvu ja töökohti, kui me tahame seda julgustada, kui me tahame julgustada ka investeeringuid, kui tahame rajada kapitaliturgude liitu, siis ettevõtted peavad teadma, et äh, nende tegutsemise taga on kindlus ja et nad saavad ka pikaks, pikaajalisi investeeringuid teha. aitäh! suur tänu teile, volinik! Äh, suur tänu siis veel kord, äh, volinik, selle eest, et äh, olete sellise olulise kõne pidanud ja see on ka meie arutelu lõpuks täna, selle